Well, friends, uh, I've been kallid sõbrad, äh, olen oodanud siin härra Silikiotist, äh, et tema siia jõuaks selleks, et me saaksime päevakorrapunktiga number kuusteist alustada. see oli äh, midagi, mille me otsustasime ümber tõsta varasemaks, aga teda siin hetkel ei ole ikkagi ja seetõttu ma teen ettepaneku alustada punktiga neliteist, kus me tegelikult päevakorras ka ametlikult jõudnud oleme ja punkt neliteist on siis võimalused töötajatele kvaliteetsete töökohtade leidmiseks vigastuse või haiguse järel. Ähm, tegemist on raport, raportiga äh, ja raportööriks on Jana Žitanska, kellele ma ka sõna annan, palun. suur aitäh, austatud proua esinaine. kõigepealt äh, sooviksin ma öelda, et mul on väga hea meel selle üle, et meie komisjon selle raportiga tegeleb ma usun ja tegelikult statistilised andmed kinnitavad seda ka, et äh, see küsimus, mis puudutab äh, inimeste tagasipöördumist töökohale pärast äh, haigust või vigastust, on järjest aktuaalsem me näeme, et inimesed lähevad järjest hiljem pensionile ja see tähendab seda, et järjest tõenäolisemaks on muutunud see, et tööelu jooksul äh, jäädakse haigeks, äh, saadakse mõni vigastus, mis hoiab neid tööst eemal mõnda aega ja samal ajal äh, meditsiinis tehakse järjest kiiremaid edusamme, mis tähendab seda, et isegi need inimesed, kellel varasemalt oli ähm, mingi tõsisem vigastus või haigus, millest väga kiiresti ei olnud võimalik taastuda, siis nüüd nüüd on selline kiire taastumise võimalus olemas tänu äh, meditsiinis astutud edusammudele. ja seetõttu on minu arvates Euroopa Parlamendi jaoks ähm, ja ka liikmesriikide jaoks ääretult oluline see, et me võimaldaksime neil inimestel tööle tagasi pöörduda, me peame selleks kasutama erinevaid instrumente ja tagama optimaalse ülemineku äh, paranemisperioodilt äh, tööle tagasipöördumiseni nagu teised raportööridki, kes äh, on saanud raporteid koostada, püüdsin ka mina äh, mõelda selle peale, mis siia raportisse sisse panna. ja tegelikult see raport on lõpuks äh, siiski selline alus, millelt ma tahaksin tööd jätkata koostöös teiste kolleegidega. loomulikult äh, raport uute äh, raporti kohta käivad nõuded piirasid natukene minu tööd ähm, ja seetõttu ongi selle raporti ähm, tekst natukene on piiratud, aga ma sain seda veidi rikastada muudatusettepanekute abil. inimesed, kes on olnud haiged ja terveks saanud või kes on äh, saanud vigastuse või kes on sattunud õnnetusse, äh, enamjaolt tahavad tööle tagasi pöörduda. Nad tahavad leida viise, kuidas ähm, oma eluga edasi minna ja väga harvad on sellised juhtumid, et sellised inimesed ei taha enam tagasi pöörduda töökohale. aga meie küsimus on siin nüüd selles, et kuidas me aitame neid inimesi, kas me tahame neid aidata tööle tagasi pöörduda või me lükkame nad lihtsalt kõrvale, sunnime nad koduseks, kus nad siis passiivselt lihtsalt äh, elavad meil on väga palju erinevaid instrumente, mis võimaldaksid aidata nendel inimestel töökohtadele tagasi pöörduda ja seetõttu me peame avalikult sellest teemast rääkima, me peame parimaid tavasid vahetama ettevõtete ja ka riikide vahel. me räägime siin ka äh, tööandjatest ja ma tahaksin algusest peale kohe rõhutada seda, et äh, me ei tohi unustada ka avaliku sektori töötajaid, sellepärast et väga sageli, kui me räägime parimate tavade vahetamisest, kui me räägime ähm, tööandjatest, siis me esmajoones peame silmas suurettevõtteid või ka väikeettevõtteid, aga oma raportis tahaksime rõhutada seda, et äh, isegi ähm, avaliku sektori äh, töötajad äh, vajavad meiepoolset äh, toetust äh, selleks, et töökohale tagasi pöörduda. ma olen oma raporti jaganud kolme suurde ossa. ma äh, leian, et neid teemasid tuleks mainida, kõigepealt ennetustegevus, tänapäeval paljud äh, töö, paljud tööandjad, äh, paljud riigid ka investeerivad väga palju ennetustegevusse ja see on vägagi õigustatud, kuid paranemisruumi siiski on Äh, me peame samamoodi äh, varasele sekkumisele keskenduma, sellepärast et ainult seeläbi saame me aidata inimesi tõhusamalt ja äh, see võib endaga kaasa tuua ka majanduslikku kasu, sellepärast et mida varem sekkuda sellisesse olukorda, seda väiksemad on vigastuse või haiguse tagajärjed. ja minu raporti järgmine osa keskendub tööle tagasipöördumisele kui sellisele äh, nagu ma ütlesin, siis ähm, minu käed olid veidi seotud, sest et äh, teksti äh, pikkuse nõuded andsid äh, mulle teatud piirangud ette ja ma mainisin siin vaid mõningaid meetmeid, aga ma soovisin siin saata välja sõnumi, et inimesed peavad tundma, et tööandjad neid toetavad, tööandjatel on vaja kõik igasugust vajalikku toetust, juhendajaid ja nii, et inimesed tagasi töökeskkonda suunata Äh, see töökeskkond tuleb panna vastavusse inimeste vajadusega. ja see puudutab siis tööle tagasipöördumist ennast ja siin ma olen ka öelnud, et me peame tagama selle, et äh, tagatud oleks paindlikud äh, tööajameetmed näiteks, et inimesed saaksid kodus tööd teha kaugtöö vormis ma oleks tahtnud lisada siia ka mõningaid teisi aspekte, näiteks uute oskuste õppimine, eh, sest võib tõesti juhtuda, et eh, kui inimene on eh, töölt eemal olnud pikka aega haigusest paranemas, siis ettevõte on vahepeal jõudnud areneda mm, olulisel määral lausa ja nii palju, kui tervis võimaldab, tegelikult see on töötaja huvides, et ta saaks õppida uusi oskusi ja see tähendab seda, et töötaja kontakt tööandjaga peaks säilima selleks, et järk-järgult oleks võimalik töötaja oskusi äh, ajakohastada. ja siinkohal ma tahaksin siis mainida ka uute oskuste lisandumist, äh, jätkuvat ja elukestvat õpet paljudes valdkondades ähm, peame me ka täiesti äh, muutma mõtteviisi aga seda loomulikult ei ole teha lihtne. Äh, selleks saab kasutada erinevaid kampaaniaid, äh, teadlikkuse tõstmise programme ja me peame äh, tööandjatele tegema selgeks, et see on pingutust väärt, et nad võtaksid tagasi selle töötaja, kellel on juba kogemus selles valdkonnas, selle asemel, et võtta tööle uus inimene, kes tuleb osast peale nullist välja koolitada. ja see protsess, kus inimene mm, on paranemisfaasis, siis ta peab äh, saama äh, suhelda ekspertidega, psühholoogidega, aga ka arstidega, kes peaksid olema äh, nende inimeste esmakontaktis, kontaktiks ja kõik need spetsialistid peaksid julgustama seda inimest tööle tagasi pöörduma, kui tema tervis seda võimaldab Äh, see oli siis selline lühike sissejuhatus minu raportisse. Äh, ja ma tahaksin nüüd kokku võtta, mida ma raportis tahaksin näha, nagu ma ütlesin, siis äh, ma tahaksin tegelikult mõningaid asju veel lisada sellele raportile ja ootan põnevusega head ja viljakat koostööd kolleegidega, sellepärast et ma tõesti usun, et see raport on väga väärtuslik äh,, väga aktuaalsel teemal ja mitte keegi meist ei tea, kui või kas äh, me ise äh, mitte ei satu sarnasesse olukorda mingil hetkel, äh, jääme haigeks või, või meil on vigastus, me keegi ei tea, millal me ise võime sellisesse olukorda sattuda, suur aitäh Rahvapartei äh, variraportor härra Bach, palun. suur aitäh, lugupeetud äh, proua esinaine. ma tahaksin kõigepealt äh, taha, tänada raportööri hea raporti eest, hea aluse eest, millelt me saame siis oma tööga hästi edasi minna ja nagu raportöör juba ütles, siis meil on väga mitmetahulise mm, probleemiga tegemist siinkohal ja teema on väga aktuaalne, seda ta mainis ka ja see raport saab olema väga suure väärtusega ja ma arvan, et seda äh, saame me kõik toetada, me teeme äh, selle kallal edasi tööd ja igal juhul äh, on see ühiskonnale väga oluline teema ja raport ka. Ähm, ja ähm, muutused tööturul, järjest sagedamad haigestumised suurema stressikoormuse tõttu ja, ja digitaliseerimise mõjude tõttu, see toob kõik kaasa psühhosotsiaalseid riske, mis mm, ta-, traditsioonilistele probleemidele veel lisanduvad äh, lihashaigused, skeletihaigused, aga ka psühholoogilised probleemid. Äh, raportöör mainis ka seda ja see on ka minu jaoks äh, väga oluline teema, nimelt ennetamine, preventsioon ja see toob kaasa see tooks kaasa siis selle, et töökohtadel inimesed ei jääks üleüldse haigeks ja sellest saaksid kasu kõik ja kui inimene jääb haigeks ja on pikka aega töövõimetu, siis peavad erinevad osapooled koostööd tegema ja raport seda ka mainis, tööandja, töövõtja, siis arstid, sotsiaalkindlustussüsteem, sotsiaaltöötajad ja nii edasi ja nii edasi, sest et neid inimesi, kes selles haavatud olukorras on, neid ei tohi üksinda lasta, üksinda jätta ja selles me oleme kõik ühel meelel raportöör äh, rääkis ka sellest, et varane sekkumine on otsustava tähtsusega ja see on äh, väga oluline, me peame äh, eristama mm, pikaajaliste töötute hulgas neid inimesi, kes on pikalt tööturult eemal just haiguste tõttu, mitte muude probleemide tõttu. jah kui inimene ei saa pikka aega töötada, siis äh, tema äh, tagasipöördumine töökohale äh, on midagi, mida tuleb toetada ja ähm, ja näiteks võib olla lahenduseks see, et olles endiselt haiguslehel, võib inimesele pakkuda võimalust siiski tööl ka käia, kui see vähegi on võimalik Äh, ja ühest küljest äh, võib juhtuda, et inimesed ei ole piisavalt haiged selleks, et invaliidsuspensionit saada ja teisest küljest äh, ei saa nad sellele vaatamata tööturul äh, funktsioneerida oma äh, olukorra tõttu ja seetõttu äh, on väga oluline neid nende inimeste olukorda ka arvestada ja äh, raportöör ütles ka, et need inimesed tahavad tegelikult tööle tagasi minna, nad ei taha invaliidsuspensionärideks hakata äh, ja äh, seetõttu on ääretult oluline aidata neil tagasi pöörduda tööturule ja meie jaoks on väga oluline selgitustööd teha, et nii tööandja kui töövõtja sellest probleemist teadlikud oleksid ja, ja mm, abist ka teadlikud oleksid, aitäh! suur aitäh ja nüüd äh, saab sõna kolleeg Palmer, palun, sotsiaaldemokraatide variraportöör. suur aitäh! raportöör on teinud ära väga head tööd, ta on tutvustanud siin väga olulisi teemasid äh, ja selgitanud ka, milline see kontekst on, mm, äh, milles see raport on koostatud ja millega see raport tegeleb Äh, variraportöör, kes just kõneles, äh, on ka sellest keelest rääkinud, mis tähendab seda, et mina ei peagi oma märkustes seda kõike kordama hakkama. ja mina tahaksin keskenduda kolmele valdkonnale, kolmele erivaldkonnale, Äh, mida meie omalt poolt tahaksime lisada sellele raportile, mul on väga hea meel kuulda seda, et raportöör äh, tahab äh, näha oma raportit tugevamana ja, ja, ja tahab näha muudatusettepanekuid, mis seda toetaksid ja seda ma tervitan väga ja ma püüangi omalt poolt ka sellele kaasa aidata, tehes tööd koos raportööri ja variraportööridega. Äh, lähtepunktiks on minu jaoks äh, alati nendel teemadel äh, see, et me mõistaksime, et kõik me ja kõik Euroopa kodanikud omavad õigust tööd teha, see on meie põhiõiguste hartas ära toodud ja see on ka inimõiguste ülddeklaratsioonis ära toodud ja me ei tohiks seda asjaolu silmist kaotada, kui me mõtleme meetmete peale, selle selleks, et aidata äh, inimesi töökohtadele ja selleks, et säilitada nende töökohti, siis me peame aru saama, et see on inimõigusi puudutav küsimus kui ka majandust õigusi puudutav küsimus ja me peame seda mõistma. Euroopa Liidu ülesanne on teha koostööd liikmesriikidega, et tagada, et meil oleks õige poliitikastruktuur paigas ja head protsessid paigas, toetamaks tööandjaid ja ka teisi partnereid, et tagada, et inimesed saaksid realiseerida oma õigust tööle, vaatamata oma vanusele, haiguslikule seisundile või mis tahes muule eripärale üks asi, millele mina äh, oma töös selle raporti kallal keskendun, on see, et me tagaksime äh, võrdsuse äh, vaimse tervise probleemide ja füüsilise tervise probleemide vahel inimesed, kes kannatavad äh, vaimse tervise probleemide käes äh, töökohal, äh, nende arv järjest suureneb. iga neljas inimene tööealisest elanikkonnast kannatab mingi vaimse probleemi käes oma karjääri jooksul ja me oleme näinud, Mm, kuidas see kõik mõjutab inimeste heaolu. me oleme näinud, äh, kuidas inimesed põlevad läbi, kuna äh, pinge ja ootused töökohal on järjest suuremaks muutunud. inimesed tunnevad, äh, et nad on pidevalt tööl nii-öelda, sest et nad on oma seadmete kaudu pidevalt tööga ühenduses ja see kõik muudab inimeste vaimset tervist ja ka heaolutunnetust. ja selle raporti abil tahan ma tagada selle, et me keskendume keskenduksime võrdselt eh, nii füüsiliste terviseprobleemidele kui vaimse tervise probleemidele ja eh, raporti lõpuosas, kus räägitakse suhtumiste muutmisest, eh, siis see osa on ka väga oluline, sest et praegu on vaimse tervise probleemid stigmatiseeritud ühiskonnas ja me peame ühiskonna suhtumist muutma ja see raport on väga heaks võimaluseks seda teha ja mõista, et kui me suudame positiivselt töökohal nende teemadega tegeleda, siis me saame omalt poolt ära ääretult positiivselt panustada ka äh, nende teemade äh, arutamisel laiemas ühiskonnas. teine teemade valdkond, millele ma tahan keskenduda, puudutab väga spetsiifilist inimeste rühma, äh, kellel on kas haigus või vigastus ja need on inimesed, kellel on diagnoositud surmahaigus, sest et nemad on silmitsi just eriti ähm, keeruliste väljakutsetega ja parandamatult haiged haiged inimesed sageli sealt otsustavad äh, töölt lahkuda, see on vägagi mõistetav, aga väga paljud jällegi tahavad tööd edasi teha majanduslikel põhjustel või tegelikult pigem esmajoones just väärikuse säilitamiseks äh, ja üleüldise heaolu tagamiseks. mina teen praegu tööd kampaania kallal, millega püütakse sisse tuua uued õiguskaitsevahendid, uued seadused, äh, selleks, et anda parandamatult haigetele kaitse tööõiguse valdkonnas ja seda ma tahaksin ka raportida raportööriga arutada, et kas me saaksime selle ka siia raportisse sisse võtta. see on tõesti väga oluline teema ja me peame tagama selle, et parandamatud haiged inimesed saaksid töötada edasi, kui nad seda soovivad ja me peame tagama ka selle, et tööandjaid toetatakse selle võimaldamisel. ja viimane valdkond, mida ma praegu tahtsin mainida Äh, millele meie oma töös, äh, oma fraktsioonis keskendume, on partnerluse olulisus, kui me räägime poliitikate ja meetmete väljatöötamisest, äh, selleks, et aidata inimesi edukalt ja positiivselt tööle tagasi pöörduda ja loomulikult nende partnerlussuhete oluliseks osapooleks on ametiühingud, kes esindavad töötajaid ja praegusel hetkel raportis ei ole ametiühingute oluline roll ära toodud ja ma püüan seda muudatusettepanekut aga parandada, eh, sest kui vaadata liikmesriikide olukorda, siis me näeme, et kõige edukamad programmid on liikmesriikides eh, olnud äh, sellistes riikides, kus on tõeline partnerlus äh, tööandjate ja töötaja organisatsioonide vahel ja need organisatsioonid on loomulikult ametiühingud ja ma arvan, et äh, tegelikult liikmesriikides on väga häid näiteid selle kõige kohta ja me ei tohiks unustada, et ametiühingutel on väga oluline roll mängida selles valdkonnas ja nad mängivad oma rolli, teevad oma tööd väga edukalt ja seda rolli nad saavad ka mängida partnerluses erinevate sama suurusega ettevõtetega ja tööandjatega ja see on otsustava tähtsusega, kui me seda raportit arutame ja nendest teemadest räägime. me peame mõistma, et tööandjate ees olevad väljakutsed on erinevad, äh, VKE-de väljakutsed on erinevad, suurettevõtete väljakutsed on erinevad selles valdkonnas ja me peame ka seda mõistma, äh, kui me seda raportit nüüd edasi arendame. ja kokkuvõtteks tahaksin veel kord tänada raportööri ja teisi variraportööre hea koostöö eest selle raporti kujundamisel ja me peame tõesti tegema head tööd, et tagada, et me võtaksime vastu tõesti äh, raporti, äh, mis on võimalikult ambitsioonikas äh, ja aitaks inimestel pärast haigusperioodi või vigastusest paranemistööle tagasi pöörduda ja me peame mõistma, et see ei ole mitte ainult majanduslik küsimus, vaid see on ka küsimus, mis puudutab põhiõigusi, õigust töötada ja meie ülesanne on töötada välja poliitikad, mis aitavad inimestel seda õigust kasutada ja see peab kehtima kõigile, aitäh! suur aitäh! ALDE variraportööri hetkel siin ei ole ja teda keegi ei asenda ka, vähemalt mulle tundub nii, kuue Paloma Lopez Bermejo saab sõna järgmiseks. suur aitäh! tahaksin tänada ka raportööri selle väga õigeaegse raporti eest raportöör on lähenenud kolmele valdkonnale, ennetamine, varane sekkumine ning äh, tööelu tagasisuunamine on äh, õige tee edasiliikumiseks ja me oleme nõus ka sellega, mida te äh, olete öelnud ennetamise kohta. Te olete viidanud väga olulisele instrumendile, mis meil on Euroopa Liidus nimelt OSHA, OSHA see on organisatsioon, mis vastutab töötervishoiu ohutuse eest, nad on teinud väga head tööd alati ja seetõttu on väga hea neid ka siin mainida. minule valmistab kõige suuremat muret see küsimus, kuidas inimesi tööle tagasi aidata. meie oleme seisukohal, et rohkem tuleb tähelepanu pöörata konkreetsetele küsimustele. ja ma juhin teie tähelepanu ka kahele nendest kõigepealt me peame edendama äh, mm, avaliku tervishoiusüsteemi rolli äh, selles protsessis ja äh, on öeldud, et väga sageli on keeruline tegeleda haiguslehel olevate inimeste küsimustega ähm, ja sageli töötajate õigused ei ole siin ülimuslikud, teised huvid ja aspektid tulevad siin ka mängu aga äh, töötaja tervis äh, peab olema kõige tähtsam äh, ja tervishoiusüsteem peaks selle teemaga tegelema ja seda ei tohiks jätta nende osapoolte kätte, mille tegelikult võivad juhtida mõned muud huvid, ärihuvid näiteks. teine asi ähm,, ma tean, et et siin on teatud pikkusepiirangud ja, ja, ja muud probleemid, aga äh, meil on vaja äh, näha siin rohkem midagi puuetega äh, töötajate kohta või töötajate kohta, kes on olnud haiguslehel ning siis on pikka aega olnud kas töötud või töölt kõrval töö,, tööpostilt kõrval me peame vaatama, kuidas töökohti äh, kohandada nende inimeste vajadustele, selleks et inimesed saaksid tõesti edukalt äh, tööle tagasi pöörduda, see on otsustava tähtsusega, mm, selleks, äh, et töötaja saaks võimalikult hästi oma kohustusi uuesti täitma hakata. meil on väga palju häid näiteid, mm, toetatud töökohad näiteks, ja Äh, seda äh, tuleb korralikult rahastada, äh, et neid tõesti oleks võimalik edasi arendada ja kasutada. meil on vaja aktiivseid tööhõivepoliitikaid, mille eesmärgiks on tagada see, et inimesed tõesti tööle tagasi pöörduvad. ja ühe asja pärast me tegelikult oleme ka päris mures. elanikkonna vananemine ja mida see kõik endaga kaasa toob, see on reaalsus. ja me peame sellega arvestama kuid äh, töötajate tööea pikendamine ei ole tegelikult lahendus ja võib olla neid töötajaid, kes tõesti tahavad äh, tööl käimist jätkata ja sellisel juhul me peame tagama, et seda aktiivset eluviisi on võimalik jätkata tingimusel, et see on vabatahtlik. aga äh, me ei saa lubada sellele, et see kõik toob kaasa teatud kohustusi ja seda ainult seetõttu, et elanikkond üldiselt vananeb. inimesed pea-, inimesed ei tohiks olla kohustatud pikendama oma karjääri ja tööelu, äh, sest kahetsusväärsel kombel meil tõesti on äh, siin suur probleem. Äh, vanemate inimeste töö iga tõstetakse ja tegelikult see ei ole lahendus, me peaksime töötama välja sellise lahenduse, et need, kes tahavad tööd teha, saaksid seda teha ja võimalikult headel tingimustel. meie eesmärgiks on kohandada natuke eh, seda lähenemist, mis raportis on, omapoolsete muudatusettepanekutega. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et me peame ka sotsiaalpartnerite rolli edendama, eriti just äh, ametiühingute rolli, nemad mängivad otsustava tähtsusega mm, rolli siin protsessis ja nad saavad aidata mm, Äh, tegeleda äh, selle teemaga suur,. suur-suur aitäh raportöörile tehtud töö eest äh, ja me aitame omalt poolt kaasa selle teemaga tegelemisse, aitäh! suur aitäh! ja Aldet ei ole endiselt veel esindatud, nagu ma näen, ja nüüd annan sõna roheliste esindajale. aga ka rohelisi siin hetkel ei ole EFTD Laura Agea, palun, sõna on teil. suur aitäh! Äh, suur aitäh ka kolleeg äh, Žitnanskale selle ettepaneku eest. ma tahaksin äh, olla nõus sellega, mis ta on välja pakkunud. ja ta on jätnud piisavalt manööverdamisruumi selleks, et see dokument integreerida meie ühtsesse töösse, sellepärast et see on väga oluline Ehm, ma olen väga rahul sellega, et esimene osa eh, on selline, kus eh, pühendatakse tähelepanu ennetustegevusele. seda selleks, et oleks võimalik eh, tegutseda nii, et ennetatakse mm, halbu tagajärgi. ennetus tegevus töökohal on väga oluline, parlament on seda teemat äh, sageli arutanud ja see on tõesti otsustava tähtsusega. mina tahaksin rõhutada ühte olulist aspekti, me peame ettevõtted et äh, Äh, panema olukorda, kus nad tõesti saaksid investeerida äh, ennetusse ja ohutusse töökohal, võttes kasutusele strateegilisi meetmeid, me ei tohiks keskenduda mitte ainult äh, õnnetuste ennet-, ennetamisele, aga ka haiguste ennetamisele, mida põhjustavad ebatervislikud töökohad. väga sageli on komisjon sellel teemal tööd teinud ja eriti just hiljuti me nägime, et kat-, kartsinogeenide direktiiv on üle vaadatud, me peame tagama, et ettevõtted tõesti saaksid investeerida. ja äh, saaksid ka planeerida ja, ja me peaksime tegelema ka kompensatsioonimeetmete äh, teemaga. ja kui me seda kõike teeme, siis sellest ei saa kasu mitte ainult töötajad, äh, vaid kõik need, kes on ettevõttega seotud veel üks oluline aspekt. Äh, kõikidel töötajatel on õigus võrdsele kohtlemisele, aga alati see ei ole tagatud. siin ma äh, viitan esmajoones töötajatele, kes on äh, õnnetusse sattunud või kes on haigeks jäänud tööga seotud põhjustel ja sageli sellistel juhtudel võrdseid võimalusi tagatud ei ole. mina olen itaallanna ning diskrimineerimine, mida naised peavad kannatama näiteks emaduspuhkuse ajal ning enne seda, kui nad tööle saavad tagasi pöörduda, on põletav teema, me peaksime ka sellele tähelepanu pöörama Eh, emadus ei ole loomulikult eh, kutsehaigus eh, või õnnetus, aga tänapäeval on väga palju naisi, kes lastakse lihtsalt lahti, kui nad jäävad rasedaks või siis, kui nad tahavad tööle pärast hiljem tagasi minna, siis nad jah, kas vallast, vallandatakse või antakse neile vähem tähtis töökoht äh, või äh, viiakse nad üle kusagile mujale üldse. ehk siis äh, see tähendab seda, et naised pannakse olukorda, kus nad on sunnitud oma töökohast loobuma. ja ma arvan, et me peame ka sellele aspektile tähelepanu pöörama Äh, sotsiaalkindlustussüsteemis peavad meil olema ka meetmed, mis võimaldavad äh, äh, lihtsustada tööle tagasipöördumist pärast pikaajalist haigust, õnnetust, aga ka lapsega kodus olemist. ja me peame kasutama ära töötajate oskusi, me peame töötama välja konkreetsed meetmed, nagu raportöör ka ütles, siis toetus nendele inimestele tööturule tagasipöördumisel on väga tähtis. Neid tuleb toetada selleks, et tagada, et tagasipöördumine töökohale tooks kaasa positiivseid mõjusid mitte ainult töötajale endale, vaid ka ettevõttele ja ettevõte peab aru saama, et see on tema enda huvides. ja loomulikult toetus VKE-dele on otsustava tähtsusega selle eesmärgi saavutamiseks ja me peame tagama ka selle, et tingimused oleksid paigas selle saavutamiseks, meil on vaja meetmeid ettevõtetele eh, selle võimaldamiseks, lihtsalt eh, heade tavade vahetamisest ei piisa ja on palju riike, kus kasutatakse häid tavasid, aga me peame ettevõtetele andma konkreetseid instrumente selleks, et eh, Äh, tagada töötajate hea äh, reintegratsioon. ehk siis head töötuinstrumendid on ka väga olulised, mitte ainult selleks, et tegeleda äh, tänaste muutustega tööturul, aga kui vaadata näiteks nutikaid töötamisviise või kaugtöövõimalusi, siis me peame paneme nende tööviisid aga eh, käsikäes käima ka tagatised töötajatele ja eh, me peame tegema need kättesaadavad selleks, et töötajad saaksid neid siis eh, ära kasutada vastavalt oma võimalustele. me peame tagama, et need uued uuenduslikud tööviisid sobituksid traditsiooniliste töövormidega. me peame tagama, et nad on ka jätkusuutlikud need inimesed, keda on mõjutanud äh, haigus või õnnetused töökohal, siis me peame neid toetama. Äh, ja ka sotsiaalse kaasatusega tuleb tegeleda. me peame tagama, et meie inimesi peetaks lisandväärtuseks mitte ainult ettevõtete jaoks, äh, vaid üldisemalt kogu ühiskonna jaoks. ja see on see dokument on väga hea koht, kus seda kõike teha. ma tahaksin tänada raportööri ja eh, me oleme pühendunud eh, omapoolsele tööle selleks, et aidata muudatusettepanekuga koostada, tagamaks, et see töö oleks võimalikult tõhus, aitäh! suur tänu, INF-i pool, Joel Mana. tänan, esinaine teema, kuidas äh, võimaldada töötajatel kvaliteetsed töökohad pärast vigastusi ja haigusi. Need teist, kes tunnevad seda temaatikat, äh, mõistavad, et raportöör on esitanud mitte ainult omapoolseid mõtteid, vaid ka igati vastuvõetavaid ettepanekuid ühe olulise erandiga Äh, see ei kuulu liidu pädevusse, see temaatika on äh, liikmesriikide ainepädevuses ja kui me räägime sellest strateegiast, äh, mis on kavandatud aastani kaks tuhat kakskümmend, sõltub ainult liikmesriikide tööseadustest ja sotsiaalkindlustuse seadusest ja kõiki neid sätteid on läbi arutatud ka sotsiaalsete partneritega ja seetõttu me ei peaks lisama mingeid täiendavaid piiranguid sellele. ma tahan juhtida sellele, milline on Euroopa vastutus, arvestades, et töötingimused on halvenenud, nii nagu me eile kuulsime kui tutvustati projekte ähm, läbipaistvuse kohta ja Äh, ettevõtjad on ütelnud, nad on teinud kõik endast võimalikku, nad ei saa enam rohkem midagi lisada, äh, sest on igasuguseid piiranguid, ka maksupiiranguid, kaudseid ja otseseid, kasinusnõuded, stabiilsuspakti nõuete täitmine äh, jääb igal juhul defitsiiti, kuna majanduslikus mõttes on see mõttetu Eh, nagu me eile kuulsime, eh, töötajatel peab olema võimalus, kui nad soovivad jõutada ja ka naised, naistel peab olema võimalus töötada või mitte töötada, kui nad seda soovivad. Ah, alampalgad eh, liiguvad üha vaesuse piiri poole, mis sunnib naisi minema tööle, süvendab probleeme perekondades Äh, kuid me peaksime jääma sellise süsteemi juurde, mis äh, tagab ka ostujõu ja meie seisukohast äh, on probleemiks tööpuudus nii meeste kui naiste seas. ja minu ettepanek on tutvuda kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta ülevaatega, kuna võrds, ebavõrdsus süveneb nii riikide vahel kui ka Äh, perekonnasiseselt ja see on oluline, kui me tahame oma poolt äh, kehtestada täiendavaid sätteid. Äh, samuti on oluline silmas pidada eakate probleemi, sest kasumlikkus tähendab seda, et me kasutame tööjõuna inimesi, kellel on vähem kogemusi, kuid lähevad meile rohkem maksma. ja see, kui me pikendame pensionile mineku iga, siis äh, see tekitab probleemi, sest lähe, siis la, vanavanemad on sunnitud jätkama töötamist, et maksta äh, sotsiaalmakse oma lastelaste nimel Ja ärge häirige enam ettevõtjaid ja töötajaid, te räägite küll nende nimel, kuid võib-olla te ei tea, milline on tegelikkus koha peal. tänan kas keegi veel soovib sõna? me oleme nüüd varireportööride nimekirja ammendanud ja kui ei ole rohkem sõnasoovijaid, annan tagasi sõnajärje raportöörile proua Žitnanskana või kuulame ära kõigepealt komisjoni esindaja. tänan äh, äh, viimase kõnelejaid, ma väga tunnen olukorda koha peal, ma tahan tänada kõiki varireporteeri esitatud märkuste eest nagu ma ütlesin juba alguses, äh, kuna minu raporti maht on piiratud, ma ei saanud sinna sisse panna kõike, mida ma oleks soovinud. päris kindlasti äh, me käsitleme rohkem vaimse tervise aspekti. ja mul oleks hea meel, kui me saaksime mainida ka inimesi, kes kannatavad ravimatu haiguse all Äh, selles raportil me keskendume nendele, kes on juba vigastatud või haiged olnud ja soovivad tagasi pöörduda tööjõuturule. kuid ma leian, et ka nimetatud aspekt on väärt mainimist minu raportis, sest see on oluline. ma nõustun ka sellega, et raportis tuleks mainida ka sotsiaalpartnereid Äh, et äh, hõlbustada parimate tavade vahetust, sellel tegevusvaldkond näiteks Slovaki näitel, sotsiaalsed partnerid, ametiühingud. keskenduvad rohkem äh, palgaküsimustele, mitte niivõrd sellele teemavaldkonnale seega, kui teil on häid tavasid, mida teistega jagada, siis ma hea meelega võtaksin seda arvesse. kui te teate, et teie riigi sotsiaalpartnerid keskenduvad just sellele temaatikale, aidates inimesi pöörduda töökohale pärast haigust või vigastust. ma samuti nõustun, eriti kui me räägime VKE-dest, tuleb tagada ka teatud rahaline toetus, äh, mitte kõik VKE-d ei suuda Äh, ei saa tasuda treeneri või psühholoogi või teise väliseksperdi äh, teenuseid, kes peaksid koostama selliste inimeste jaoks tagasipöördumise kava. seega võib-olla selleks on vaja eraldi rahalisi eraldisi. kuid mitte ainult sellega asi ei piirdu. me ei tohi unustada et selline toetus peaks olema jätkusuutlik, seega me ei saa ainult loota ainult Euroopa Liidu poolsele rahalisele abile, ka liikmesriigid peaksid oma äh, rahalistest vahenditest äh, toetama seda. selleks, et oleks võimalik selliseid inimesi toetada, et luua uusi töövorme, äh, kõik need aspektid leiavad käsitlust ka minu raportis me peaksime rohkem pöörama tähelepanu puuetega inimestele, sest väga paljud inimesed, kes on saanud vigastatud või on olnud haiged, kannatavad teatud vaeguse all, ka sellele tuleb keskenduda. Äh, see jäi küll mul mainimata, kuid minu arvates on oluline keskenduda mitte ainult sellele, et isik töökohale tagasi saab, mitte ainult suhetele tööandja ja töövõtja vahel, vaid sellesse protsessi tuleb kaasata terve meeskond. töökolleegid peaksid ola, osalema selles protsessis, sest kogu seda töökeskkonda on vaja kohandada. see, veel kord tänan kõiki raport, variraportööre ja jään ootama meie edasist koostööd. tänan Äh, see äh, teema on olnud tõesti väga suur huvipakkuv kõikidele komisjoni liikmetele ja meil on ka äh, komisjoni esindaja Jorge, Jorge Costa David, kas te soovite midagi omalt poolt lisada? jah, ma võin lisada paar sõna. komisjoni poliitika keskpunktis on ennetav lähenemine tööohutusele ja kutsehaigustele, siis äh, kuigi me ei ole võib-olla päris samas raamistikus, see on üsna lähedas. me oleme läbi viinud ka mitmeid algatusi OSHA äh, egiidi all, mõistes selle temaatika tähtsust mul ei olnud äh, võimalust seda arutada oma äh, ülemustega, kuid ma räägin sellest, mida ma ise tunnetan. ma usun, et raportis on juhitud tähelepanu kõikidele olulistele teemadele ja äh, esim-, esmapilgul tundub, et see on õige lähenemine, samas me mõistame, et, et teatud aspektid, kui me räägime äh, ettepanekute äh, rakendamisest, võib tekitada probleeme, kuna rep-, raportis räägitakse kultuurist, ka see on oluline aspekt. kui me üritame sundida kõiki liikmesriike ühtlustama oma lähenemist, mõtteviisi, äh, tekiksid raskused. kuid äh, raport ise on igati hea, sest ta juhib meie tähelepanu selle probleemi tähtsusele, et töötajad, kellel on terviseprobleeme, olenemata missuguseid äh, omavad õigust sellele, et nende olukorda mõistetakse. on veel inimesi, kes ei soovi töötada äh,. ka seda mainiti täna, kuid lõppkokkuvõttes ma arvan, et et kuigi võib-olla ei kasutata alati juhtumikorraldust, äh, tuleb siiski iga konkreetset juhtumit sel viisil käsitleda Eh, nagu ma ütlesin alguses, raport juhib tähelepanu vähemalt eh, huvigruppide ja poliitikute tähelepanu probleemile, eh, mis tõenäoliselt tõusetub ka edaspidi. ma olen hariduselt arst, seega parim järeldus, mille ma võin teha meie tervishoiupoliitika puudulikkuse valguses, peitub selles, et et elanikkonna keskmine eluiga pidevalt suureneb, mul ei ole praegu konkreetset statistikat, äh, oodatud e-, eluiga äh, on naiste puhul natuke pikem kui meeste puhul, kuid äh, seda tendentsi arvestades ilmselt süveneb ka mainitud probleem. ja samuti küsimus pensioniea kohta, mõned liikmesriigid pidevalt seda lükkavad edasi ja me ei tea, kus see lõpp saab olema. ja me tunnistame teie raporti positiivseid külgi ja jätkame sealt, kus me oleme hetkel, nagu ma ütlesin juba, me oleme ise mõningaid meetmeid kasutusele võtnud ja võtame arvesse ka äh, äh selle dokumendi järeldusi. ma ei tea, kas see teid eriti inspireeris, aga me oleme ise surve all, kuna me peame äh, tagama tulemused mitmetes tegevusvaldkondades. Äh, kuid selles tegevusvaldkondas ilmselt saame rohkem ära teha tulevikus. tänan. suur tänu te kõiki sõnavõtjaid ja tähtajad on järgmised. Äh, komisjonis hääletus toimub kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal aprillil ja siis toimub hiljem hääletus täiskogul kuid selle kohta ei ole veel konkreetset tähtaega. ja ma palun nüüd äh, kolleegil üle võtta, kuna ma pean äh, kohtuma äh, järgmise eesistujariigi ministriga, ähm, Austria tööministriga ja ma arvan, et te peaksite nüüd jätkama punktiga kuusteist. ma ei kuulnud, miks me jätame vahele punkti viisteist okei okay.. Euh, excusez-moi, j'ai pas compris pourquoi on sautait le point quinze. ma vabandan, ma ei saanud aru, miks me jätsime punkti viisteist vahele. ma ei saanud aru, miks punkt viisteist jäi vahele ja äh, läksime kohe kuueteistkümnenda punkti juurde. minu arusaamist mööda esinaine tahtis punkti kuusteist käsitleda kohe koosoleku alguses, aga meie kolleeg ei olnud veel kohal, nüüd on ta kohal. ja meil on veel kaheksa minutit enne järgmise punkti alustamise kellaaega, seega kui see sobib, siis me käsitleksime praegu punkti kuusteist ja kell kümme asuksime viieteistkümnenda punkti juurde. punkt kuusteist puudutab ülikooli õppejõudude tööalaseid õigusi Küprosel. võib-olla ähm, kõigepealt härra Jantakis tutvustab seda teemat. suur aitäh ma tahaksin kõigepealt äh, vabandada äh, ja ma tõesti palusin, et see teema ettepoole toodaks Äh, seda äh, sellepärast, et ITRE komisjonis äh, ma pean ka olema, aga no igal juhul. nüüd on siis asjad ümber tõstetud, aga räägime nüüd teemast. me näeme, et Euroopas on oluline teadusuuringuid ja innovatsiooni toetada ja sellepärast ma sellest teemast tahtsingi rääkida, sellepärast et Küprosel on probleem doktorantidest õppejõududega Äh, kes Küprose ülikoolis töötavad. Äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal esitasime me komisjonile kirjalikult vastava küsimuse. ja äh, selles küsimuses oli juttu sellest, et doktorantidest õppejõudude ja teadlaste õigusi peaks kaitsma Äh, Euroopa teadlaste harta kaitseb tegelikult neid õigusi, aga Küprose ülikool rikub neid süstemaatiliselt. tegemist on meie maa suurima ülikooliga ja ma tahaksingi teada, milliseid samme astub komisjon selleks, et doktorantidest õppejõudude ja teadlaste õigusi Küprosel kaitsta äh, ja äh, ka akadeemilises maailmas on väga erinevaid atüüpilisi töösuhte vorme, et kuidas, kuidas kaitsta neid inimesi, kes seal töötavad. komisjon ei ole meile veel vastanud ja seetõttu me kasutasimegi võimalust sellest, et selleks, et siin tööhõivekomisjonis sellest teemast rääkida. ma tahaksin tänada teid selle eest, et see teema nüüd päevakorda võeti meil komisjonis, aga nagu öeldud, siis komisjonist ootame vastust endiselt. nüüd Küprose doktorantidest õppejõud ja teadlased, eh, nad on spetsialiseerunud teadlased, eh, neil ei ole alalisi lepinguid, sageli saavad nad tasu ainult tunnipõhiselt ja kui rääkida nendest lepingutest, siis äh, näiteks äh, nad ei maksa sotsiaalmaksu, äh, ei saa seetõttu ka haigekassat, neil ei ole tagatud teatud tagatisi ja see on diskrimineeriv olukord võrreldes teiste ülikooli töötajatega. ja see äh, on tegelikult ka Küprose seadusandluse vastane. Äh, ja nüüd meil on konkreetsed reeglistikud olemas tegelikult, äh, mm, aga need töötajad, doktorantidest õppejõud ja teadlased ei äh, kuulu samas tööhõiveministeeriumi poolt paika pandud töötajate nimistusse. ja äh, need teadlased Äh, näiteks ei saa ka osaleda või kandideerida erinevate ülikooli äh, organite koosseisu seetõttu äh, ja see teema on väga oluline doktorantide, õpetajate ja teadlaste ametiühing tahab, et töötataks välja riiklik kava Euroopa mudelite põhjal, näiteks Euroopa harta võetakse eeskujuks ja nii edasi, Äh, ja mm, Euraxes äh, ettepanekuid on siin ka. see võimaldaks nendel inimestel äh, juurdepääsu sotsiaalkaitsele, nagu see on tagatud teistele töötajatele. ja siin on erinevaid aspekte vaja arvesse võtta, näiteks õpetajad neliteist kuud viie aasta jooksul ja nii edasi. jaanuaris muide, oli ka streik ja just sellel põhjusel. ja me ütlesime nüüd, et me ootame komisjonipoolset äh, seisukohta, aitäh. jumal tänatud, komisjon on täna kohal. seega on lootust saada ka vastused ja annan sõna nüüd Lucy Defonile. Defon? ma vabandan vale häälduse pärast. kas eh, te saaksite meie kolleegi poolt esitatud küsimusele vastuse anda? suur tänu, jah. minu nimi on Ed Jansson. mina olen eh, teadusuuringute peadirektoraadis Eh, ma vastaksin nüüd selle teadlaste osale küsimusest ja Lucy võtab siis üle ja räägib üldisemalt tööjõuturu probleemidest. kõigepealt ma olen seda küsimust näinud ja me oleme vastuse saatnud, ma loodan, et see on juba teel parlamenti mida meil öelda on selle kohta? sellega on kaks probleemi. ühelt poolt üldine tööturupoliitika ja tingimused ja siis konkreetsem küsimus teadlaste kohta. ma võin vastata äh, teadlaste ja ülikoolide teemal üldiselt. me oleme koostanud soovituse ja ärge unustage, tegemist on soovitusega ja mitte määrusega ja meie soovitus äh, juba aastast kaks tuhat viis. ja tehakse soovitus luua teadlastele head töötingimused, et äh, nende tööhõive on võrdne teiste töötajatega. et äh, see oleks avatud ja läbipaistev ja nende saavutuste ning teadmiste põhjal selline soovitus on kehtestatud ja ülikoolil on vaba voli seda soovitust täita või mitte töötajate töölevõtmisel. kahjuks meie ei saa seda mõjutada, kui me räägime teadlaste osast. ma olen kindel, et kehtivad ka teised tingimused seoses tööturu äh, reeglitega, kuid mu kolleeg äh, võib-olla vastab nendele. tänan äh,, esinaine. ma tahtsin lisada, et komisjon kavatseb tulla välja algatusega sotsiaalkaitse teemal nende inimeste puhul äh,, kellel ei ole kindlat tööd ja seda reageeringuna murepunktidele, eh, mis tõusetus konsultatsioonide käigus sotsiaalõiguste samba ümber ja tihedalt ka sellel teemal, mida me arutasime täna siin eh, väga paljud inimesed, kes, kellel ei ole standardset töölepingut, kes on eh, endale tööandjad, ei ole kaetud sotsiaalkindlustuskavadega, ka haiguskindlustusega, lastehoolduspuhkusega, vanaduspuhkusega ja nii edasi kahe tuhande seitsmendal aastal me kaardistasime kõik need probleemid ja samal aastal me viisime läbi ka, ka kaheetapilise konsultatsiooni sotsiaalpartneritega sel samal teemal. ja oleme algatanud ka avaliku konsultatsiooni ja tänu nendel konsultatsioonidele ja probleemide kaardistamisel me loodame välja tulla oma algatusega märtsi keskpaigas äh, ja Äh, see käib sotsiaalsete õiguste kaheteistkümnenda samba alla, kus öeldakse, sõltumata ajast ja kestuses on ka selle kategooria töötajatel õigus sotsiaalsele kaitsele. Äh, toimub ka laiem arutelu, mis ei piirdu ainult teadlaste sektoriga, kuid selle algatuse eesmärk on julgustada liikmesriike ähm, kõrvaldama need puudused, mis veel eksisteerivad sotsiaalkaitse valdkonnas. suur tänu. ma vaatan oma kolleegi suunas, kes selle küsimuse esitas, kas äh, te soovite veel kord sõna või olete rahul kuuldud vastustega? Te soovite veel kord sõna? suur aitäh, lugupeetud esinaine, jah, ma pean omalt poolt veel midagi lisama komisjon äh, on selle teemaga korduvalt tegelenud äh, ja meie komisjon ka on tüüpilist, atüüpiliste töösuhete kohta raporteid koostanud äh, ja ma tegelikult tervitan seda algatust, millest me just kuulsime, mida siin mainiti, sotsiaalõiguste hartaga seoses soovitakse lünki kaotada ja Ehm, me komisjonilt tõesti ootame tegusid töötajate kaitse valdkonnas, eh, et nad kaitseksid ka eh, doktorante, aga nad eh, komisjon peab jõudma oma tegevuses ka Küprosele. Need soovitused tuleb ka ellu rakendada seal. me tõesti tahaksime mm, E, et need soovitused komisjoni poolt jõuaksid ka Küprose ülikoolini, et Küprose ülikool tuis, tõesti tunneks komisjoni poolset survet, et ta hakkaks sotsiaalõiguste hartat ellu rakendama e, ning et ta paneks paika ka töötingimused teadlastele, aitäh! The... nagu ma aru saan, siis kirjalik vastus on kusagil teel teie ja meie hoone vahel. ehk hiljem meil avaneb veel võimalus täpsemalt tutvuda selle vastusega ja, ja mõelda selle üle, kuidas asjaga edasi liikuda, aga nüüd me oleme kolm minutit ajast maas. aga jõuame ikkagi päevakorrapunkti number viisteist juurde, mis räägib äh, liikmesriikide tööhõivepoliitika suunistest. kas raportöör on kohal? jaa seal ta on. raportöör on kohal. Äh, proua Ždanoka, palun annangi nüüd sõna teile, et te saaksite oma raportit tutvustada. aitäh. siin on meiepoolne vastus komisjoni ettepanekule antud teema kohta me leiame, et ettepanek astub sammu õiges suunas, pööratakse rohkem tähelepanu sotsiaalsetele õigustele ja ka võrdsetele võimalustele, sotsiaalsele kaitsele, sotsiaalsele kaasatusele ning õigusele piisavale miinimumsissetulekule. Need on need mõtted, mida meie parlament on juba pikka aega toetanud ja välja pakkunud ja samuti olime meeldivalt üllatunud, et juba komisjoni ettepanekus äh, on äh, mõiste kvaliteetsed töökohad lihtsalt töökohtade asemel, nagu see varem oli meil on vaja seost sotsiaalse sambaga ja kooskõla Euroopa poolaasta menetlusega tuleb viia sisse ka ühendus riigipõhiste soovitustega ning eh, selgemalt tuleb võidelda sotsiaalse eh, tõrjutuse vastu ja vaesuse vastu, tuleb luua kaasavamad eh, kaasavama, kaasavam õigustepõhine tööturg, kus on selge sotsiaalsete õiguste kaitse ette nähtud ja kus tagatakse kvaliteetne tööhõive ja kaasav tööturg. samuti me soovime rõhutada seda, et ligipääsetav ja kvaliteetne ähm, juurdepääs haridusele ja ka lastehoiule on ääretult oluline ja me sooviksime, et see mõte leiaks palju tugevamat rõhuasetust siin dokumendis. aga pean veel kord kordama, et probleemiks on endiselt see, et puudub tõeline demokraatlik kontroll menetluse üle. Euroopa Parlamendiga vaid konsulteeritakse sellel teemal, mis välistab täieliku kaasatuse ja Euroopa Parlamendi kommentaarid, jah, neid nüüd palutakse, aga me soovime, et nendega ka täielikult arvestataks, mitte nii, nagu möödunud aastatel on läinud, et need jäetakse lihtsalt kõrvale meil on olemas demokraatlik menetlus, me oleme konsulteerinud sotsiaalpartneritega ja oleme väga tänulikud neile nendepoolse panuse eest. ja hea meelega kuulaksin nüüd, mis variraportööridel on öelda meie ettepaneku kohta. ja kuna me soovime esitada sellise raporti, mis saaks tugeva toetuse tööhõivekomisjonilt, mis edastaks sellise tugeva sõnumi, mida ka nõukogu arvesse võtaks. aitäh, aitäh raportöörile! ja annaksingi kõigepealt sõna härra Hendmanile. ma saan aru, et teie võtate sõna Rahvapartei nimel, on see nii? jah, palun. aitäh, proua eesistuja tahaksin vabandada, et võtan siin sõna härra Marek Flura nimel, kes ei saanud täna kohale tulla, kuna ta osaleb väga olulisel ÜRO poolt korrutat-, korraldatud konverentsil puuetega inimeste teemadel, aga ta palus mul ennast esi-, esindada ja oma arvamuse ette lugeda. niisiis, austatud daamid ja härrad kõigepealt ma tahaksin tänada proua Ždanokat raporti ees, ma jagan raportööri seisukohta, et haridussüsteem peaks võtma arvesse tööturu vajadusi ja isikliku arengu vajadusi. kultuur, sotsiaalkokkulepped, aktiivne kodanikuks olek on väga oluline alus selleks, et ehitada üles avatud ühiskond, kus on hästi toimiv tööturg. oma muudatusettepanek ettepanekutega tahaksin seda arvamust rikastada. kõigepealt tuleb toetada ettevõtlust ja luua mikroettevõtetele ja VKE-dele ette lihtsustamiskava selleks, et vähendada nende halduskoormust. samuti on väga oluline toetada sotsiaalmajandust, konkurentsivõimelist sotsiaalmajandust. Nendes suunistes tuleks rõhutada nõuet täielikku puuetega inimeste õiguse kohta osaleda tööturul, neid inimesi on kaheksa miljonit, see on tohutu potentsiaal, mis on võimalik ära kasutada selleks, et saavutada majanduskasvu ja sotsiaalset sidusust Euroopa Liidus. puuetega inimestel peab olema hea juurdepääs haridusele, koolitusele, liikmesriigid ja komisjon peaksid edendama tööhõivet võrdselt äh, avatud tööturul. põhiküsimuseks siin on ka see, et tuleb läbi vaadata otsustamissüsteemid puuete osas, et juurdepääs tööturule ei sulguks. puuetega inimeste töölevõtjad peaksid äh, nõustamise kaudu toetust saama ja liikmesriigid peaksid äh, toetama ka hooldajaid, kes on sunnitud oma töökarjäärist loobuma või töötama osalise tööajaga. me peame tegema kõik selleks, et puuetega inimesed saaksid jätkuvalt äh, käia tööl ja käia koolis ning äh, äh, kõige selle ellurakendamist tuleb toetada Euroopa Sotsiaalfondist, struktuurifondidest. see oli siis härra Plura poolne sõnavõtt, mille ma nüüd ette lugesin, aitäh. aitäh, härra Hegman. ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab äh, sõna härra Tetšen. suur aitäh, lugupeetud esinaine, suur aitäh ka raportöörile selle väga hea raporti projekti eest, mis puudutab äh, tervishoiupoliitika suuniseid äh, see äh, raport puudutab muudatusettepanekut neli ka, äh, kus nõutakse Euroopa Parlamendi poolset äh, kaasotsustusõigust, see kohaldatud menetlus, kus parlamendiga ainult konsulteeritakse, ei ole sobiv ega ajakohane. viimane tööhõivepoliit-, praktika suuniste ülevaatamine, eh, siis oldi seisukohal, et parlamenti tegelikult ignoreeriti ja see ei saa olla õige tee edasiminekuks. me peame Euroopa kodanikele saatma välja selge signaali, eh, kõik eh, otsused, mis Euroopas langetatakse, peavad demokraatlikult pidanud äh, olema vastu võetud äh, ja enamuse toel vastu võetud olema ja nõukogu peaks aitama ähm, parlamenti siia protsessi integreerida, et parlament oleks kaasatud äh, ja kui parlamendil on kaasotsustusõigus selles valdkonnas, siis on võimalik suurendada ka Euroopa semestri ja riigipõhiste soovituste legitiimsust. ja Äh, mõlemad instrumendid on äh, olulised äh, poliitilises valdkonnas ja majandusvaldkonnas ja need on seotud ka tööhõivepoliitika suunistega ja see raporti projekt on selline, kus on kakskümmend viis muudatusettepanekut esitatud ning seal on ka nulltunni ettepanekud välja võetud eh, ja meie fraktsioonile on need olnud väga olulised ja meie tegelikult tervitasime neid eh, ja meie eh, võitleme edasi vähemalt miinimumsissetuleku jõulisema sõnastuse eest töötajad ja töö, töötajad mm, moodustavad poole majandusest vähemalt ja Äh, nende sotsiaalõigused peaksid olema õiges raamistikus ja lõpetuseks tahaksin veel kord rõhutada, et ääretult oluline on see, et parlament kõneleks ühel häälel, kui me räägime suuremast kaasotsustusõigustest, äh, sõnaõigusest äh, nõukoguga suhetes ja ma kutsun üles kõiki fraktsioone sellega seonduvalt ühist survet nõukogule avaldama, aitäh! aitäh! enne kui ma annan sõna ECR-i esindajale, lubage mulle teada anda, et äh, siin saali tagaosas on üks rühm, kelle on kutsunud meie kolleeg Massimo Pauluccio. tegemist on kohalike omavalitsuste esindajatega Brucia piirkonnast. kas ma äh, ei eksi? tere tulemast meie fraktsiooni koos, koos või meie äh, komisjoni koosolekule Äh, ja nüüd äh, ECR-i nimel äh, ei soovi keegi sõna? ei soovi, siis saab sõna kolleeg Toom Alde nimel. aitäh, eesistuja, austatud kolleeg, proua Štanoka, Štanoka on väga suurepärase raporti koostanud, on toonud välja puudused, siinkohal tahaksin jagada mõningaid mõtteid komisjoni teksti kohta eriti suunise number kaheksa kohta, mis puudutab võrdseid võimalusi. ma usun, et võitlus diskrimineerimise vastu on võtmetähtsusega selleks, et poliitika oleks mõttekas ja tagaks võrdsed võimalused kõigile. selgelt tuleb välja öelda seda, et diskrimineerimine õõnestab tööturu korrektset toimimist, see toob kaasa suure eh, nii-öelda eh, kao, diskrimineerimise hind on väga kõrge võitlus diskrimineerimise vastu Euroopas ei ole olnud äh, efektiivne, eriti liikmesriikide tasandil. mitmetes liikmesriikides ei ole praktiliselt mingit kohtupraktikat, mida võib sel-, selgitada vaid ähm, vastav seadusandluse ja vastavate järelevalveasutuste puudustega tegemist on kõige äh, haavatavate rühmadega nagu pagulased, äh, rahvusvähemused, äh, see on riikliku julgeoleku ja stabiilsuse probleem. keelenõuded mõningates liikmesriikides toovad kaasa otsese diskrimineerimise tööturgudel ning rahvusepõhise diskrimineerimise, diskrimineerimise liikumisvabaduse osas. diskrimineerimine vanuse põhjal õõnestab näiteks põlvkondadevahelist solidaarsust ja seab ohtu vastu Euroopa sotsiaalse mudeli tõhususe. lõpetuseks, mis on ka oluline, et äh, sooline võrdõiguslikkus töökohtadel on endiselt probleemiks liikmesriikide jaoks, eriti nendes liikmesriikides, kus on eriti äh, suur palgalõhe naiste ja meeste vahel, äh, seda näiteks nii minu koduriigis Eestis ehm, siin on vaja võidelda nii paremal kui vasakul selleks, et saavutada edasiminekut Euroopa Liidus ja tööhõivesuunistes võiks need asjad selgemini välja tuua. ja siin ma viitan ka Euroopa sotsiaalsete õiguste sambale, mis tunnustab võrdsuse probleemi, et tuleb tagada võrdsus naiste ja meeste vahel ja võrdne kohtlemine kõikidel muudel alustel. aitäh teie panuse eest, proua Toom. tundub, et kuue nimel ei soovi keegi sõna, siis Laura Agea EFTD nimel, palun. president eh,. aitäh, eesistuja. aitäh mm, kolleeg Štanokale tehtud töö eest. tegemist on kolmanda aastaga, eh, kui me tegeleme selle olulise teemaga, nagu selleks on tööhõivepoliitika suunised. kahel möödunud aastal olin mina raportööriks selle olulise dokumendi osas ja märkasin, kuidas vaatamata pühendumisele ja jõupingutustele, ehm, mida me siin parlamendis tegime, mm, seisukoht nõrgenes, sest tihtipeale ehm, nõukogu otsustas ignoreerida tehtud tööd, seda tööd, mis oli tehtud mitte ainult parlamendi komisjonides, vaid ignoreeriti oodati ka seda sõnaselget hääletustulemust täiskogul. nii et see on meie esimene eesmärk siin analüüsida seda teemat nüüd uuesti ja ma olen kindel, et proua Stanoka teab, kuidas nii palju kui võimalik avaldada survet nõukogule, et need suunised, mille meie parlamendina anname, et neid ka arvesse võetaks. meie jaoks on ääretult oluline et, et see dokument, mis kokku kirjutatakse, pälviks nii laia toetuse kui võimalik, selleks et me saaksime nii-öelda seista vastu komisjonile ja nõukogule. ma olen äh, sellega nõus, mille Tatjana on välja toonud, eriti need aspektid, mis soot-, puudutavad sotsiaalset sammast need meetmed, mis ei puuduta mitte ainult tööpuudust, vaid ka sotsiaalselt kiireloomulisi küsimusi nagu vaesus, sotsiaalne tõrjutus, et ka nendele pööratakse tähelepanu. ja nende küsimustega saab tegeleda ainult konkreetsete meetmete kaudu parlament on suurt, suure hääl, enamusega heaks kiitnud selle teksti, mille mina koostasin miinimumpalga poliitika kohta ja mul on väga hea meel, et, et dokumendis on sellega arvestatud, see on üks võimalus, kuidas tööhõivet eh, saavutada ja vähendada survet sotsiaaltoetuste sektorile tuleb välja töötada horisontaalne, kõikehõlmav, valdkondadevaheline lähenemisviis, tuleb toetada elukestvat õpet, et toime tulla mitte ainult tänase kriisiga, vaid ka tulevaste kriisidega, haridus peab olema tasuta kõigile, oluline on rääkida investeeringutest, piisavatest investeeringutest sotsiaalmajandusse, rohestamisse, ringmajandusse Need on väga olulised sektorid, mis vajavad investeeringuid ja kui need investeeringud on tehtud, siis on oluline hea seista ka selle eest, et me ei piirdu selle kolme protsendi piiriga, tuleb julgustada liikmesriike kasutama maksusurvet. maksusurve ja, ja maksude ühtlustamise puudumine on suureks takistuseks ähm, majanduskasvu teel Euroopas. tuleb võidelda ka muude kahjulike meetmete vastu, näiteks fossiilkütuste e, kasutamise vastu. mul on väga hea meel, et, et selgelt on viidatud mi-, piisavale miinimumsissetulekule ja sellele tuleb edendada sotsiaalset kaasatust. meil on vaja lastehoidu, aga ka eakate hoolekanne, tuleb hea seista selle eest, et kõigil oleks juurdepääs põhiteenustele, vesi, tervishoid, transport, side. see on vältimatu. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal Euroopas ei saa ette kujutada, et need õigused ei ole kõigile tagatud pensionireformi osas ma ei ole täielikult teiega ühel meelel, et kui pidevalt tõsta pensioniiga, et, et siis muutuvad meie pensionisüsteemid jätkusuutlikuks, kui noored ei pääse tööturule, ei leia tööd, siis ei, ei ole võimalik üleval hoida praegust pensionisüsteemi see, et jätta äh, vanadele inimestele õigus ise otsustada, millal nad soovivad lahkuda tööturult. pensioniga tuleb ette näha loomulikult teatud väga rasketele kutsealadele, aga teiste osas ei saa väga varast pensioniiga lubada ja tuleb vaadata ka millised on võimalused, kuidas vähendada võib-olla tööaega nende inimeste puhul, kes on jõudnud lähemale pensionieale, et oleks neil paindlikumad võimalused ja see annab ka noortele võimaluse kergemini tööd leida, tuleb edendada noorte tööhõivet, tuleb julgustada vanematel töötajatel äh, Mm, tuleb julgustada, et nad jääksid pensionile selleks, et, et põlvkondadevahelist solidaarsust edendada, aga rasketel kutsealadel tuleb tagada juurdepääs paindlikult nendele kutsealadele. Need on need eesmärgid ja märkused, mille mina omalt poolt panusena sellesse töösse esitan ja olen valmis töötama selles suunas, et panna kokku väga tugev dokument Ehm, mida hakkaks eh, arvesse võtma ka nõukogu ja mida nii nagu varem ei, ei ignoreerita jälle. aitäh, kolleeg! ja nüüd ENF-i nimel Dominic Matin. Euh, merci, madame le president euh, et merci. aitäh, proua esimees, suur tänu raportöörile need suunised, tööhõivepoliitika suunised, mis tuleb igal aastal läbi vaadata, ma ei hakka kordama üle kõike seda, mida ma ütlesin juba mõned nädalad tagasi. laias laastus ma ütlesin, et tegemin-, tegemist on lihtsalt soovide nimekirjaga, pühade soovide nimekirjaga, nii nagu igal aastal. see on meil olnud, me just kuulsime Laura Agea käest et äh, tegemist ei ole ainult äh, nii-öelda äh, pühade soovidega, vaid need on tühjad sõnad, kuna mitte keegi nendega ei arvesta nõukogus ja komisjonis ja mis on mõtet sellisel tööl siis, mida tehakse aastast aastasse, millega mitte keegi ei arvesta. tegemist on tööhõivepoliitika suunis, et mis selle asja mõte on, ma ütlesin seda juba mõned nädalad tagasi. ja me võime välja töötada häid mõtteid äh, Äh, proua Stanoka on seda teinud, aitäh selle eest, aga tegelikult äh, teisalt on äh, siin ka selliseid mõtteid, mida on raske toetada, näiteks Euroopa sotsiaalsete õiguste samba rakendamine, muudatusettepanekud viis ja seitse, mis see siin teeb, Euroopa poolaasta integreerimine, kuidas sellega on, ma tõesti väga vabandan me mängime umbes sellist mängu, et mulle meeldib äh, üks naaber rohkem kui teine või, või, või äh, ja siin on üks äh, muudatusettepanek, mis puudutab sisserändajaid ja neid, kes on alaesindatud A kolmkümmend üks näiteks. Need on teie valikud, meie valikud on täiesti risti vastupidi, meil on kuus miljonit inimest Prantsusmaal, kellel ei ole tööd, üheksa miljonit eh, alla miinimumpalga, selline olukord on Prantsusmaal ja ja sama me võime näha ka Itaalias, isegi Saksamaal. me kuuleme igasuguseid asju Saksamaa kohta. aga lõppkokkuvõttes on kõik valikute küsimus. jah, meie eelistame seda, et eelda-, e-, et ehm, soodus koheldakse Prantsuse töötajaid ja me esitame ka vastavat muudatusettepanekut. ma loodan, et ma tegin lühidalt, jah, väga lühidalt. aitäh! E, kas keegi veel soovib sõna? palun. Eduard on minu eesnimi. jah, tahaksin ka nende suuniste kohta mõne sõna juurde lisada? ma usun, et äh, tuleb äh, meelde tuletada kokkulepet metallitöötajate äh, ametiühingu ja nende vastavate töötajatega nende töönädala pikkuse osas me räägime siin äh, robootikast, digitaliseerimisest ja äh, jõukuse jagamisest, aga äh, töötundide vähendamine, pensioniiga ei saa täistööhõivet toetada, samas kui nii paljud inimesed on tööta nagu Itaalia kolleeg ütles, noored praktikakohad, mõned riigid on seda probleemi täielikult ignoreerinud. näiteks Prantsusmaal kaheksakümnendatel. põhimõtteliselt eh, arvati, et noorte tulevik on ainult ülikoolis, aga mitte kõigist ei saa akadeemikud või arstid. ma usun, et palju rohkem tuleb rahastada kutseõpet kutsekoole, ametikoole. paljudel kutsealadel on tulevikku, aga meil ei ole piisavalt inimesi eh, koolitatud eh, teatud kutsealade jaoks. ja elukestev õpe on oluline. nii nagu proua Tyson ütles, eh, peab olema õigus elukestvale õppele ja see peab ka tõhusalt toimima. kõik see, mis toimub automaatselt lihtsalt sellepärast, et saad kuskil töökoha. aga siin tuleb arvestada ka sellega, et ei saa nii-öelda inimesi e, tõsta ühelt töökohalt teisele. alati ei ole see kõik nii lihtne, tuleb natukene nii-öelda rattaid õlitada, et asi paremini liiguks ja ka seda meie liikuvuspoliitikat tuleb natukene õlitada, et see toimiks paremini. toimiks niimoodi, et, et kõikidel oleks võimalus kas siis äh, kolida või, või, või, või et äh, siis äh, et pakutaks stiimuleid kolimiseks. aitäh, härra Eduard Matšan. kas on veel liikmeid, kes soovivad sõna? siis vaatan komisjoni suunas komisjon, kas soovite ka omalt poolt äh, sõna sekka öelda tänasesse arutellu? aitäh, proua eesistuja, teen väga-väga lühidalt. Äh, tuletaksin meelde, et tõepoolest tööhõive suunised on väga olulised institutsionaalsest seisukohast lähtuvalt, kuna nad äh, annavad õigusliku aluse ühisaruandesse, mille esitab komisjon ettepanekuna nõukogule igal aastal aga ka riigipõhiste soovituste osas tööhõive ja sotsiaalvaldkonnas käesoleval aastal nende ettepanekutega oleme püüdnud täielikult lõimida Euroopa sotsiaalsete õiguste eh, osa, eh, mil, millele ei ole alla kirjutanud mitte ainult liikmesriigid, vaid ka Euroopa Parlament ja eh, teie sõnavõttude põhjal eh, võib öelda, et me oleme tihtipeale sõnasõnad, sõnad võtnud üle eh, selle samba sõnastuse ja kui seda ei ole olnud võimalik eh, sõna-sõnalt üle võtta, siis nii lähedase sõnastusega võimalik. et oleme püüdnud leida nii tihedat sidet kui võimalik, tööhõive suunised on loomulikult laiemad, aga see loogika tuleb komisjoni ettepanekust tugevalt välja, et siin on kooskõla tagatud, siinkohal ma ei tahaks veel äh, arvamuse eelnõud põhjalikult kommenteerida, aga see suund selleks, et integreerida Euroopa sotsiaalsete õiguste sammas ja äh, selle, see, et me kasutame Euroopa poolaastas äh, sotsiaalsete õiguste sammast, on midagi sellist, kus teie toetus on väga oluline, sest lõppkokkuvõttes ei piisa ainult komisjonist selle samba edendamisel, vaid see on midagi sellist, mida peab tegema ka Euroopa Parlament ja liikmesriigid ja sotsiaalpartnerid ja meie kodanikuühiskond, aitäh! aitäh, kas võib nüüd uuesti sõna anda raportöörile, kas raportöör soovib äh, samuti kokkuvõtteks sõna? jah, aitäh! juhataja, loomulikult äh, tänan südamest oma variraportööre. olen nõus enamike kommentaaridega, eriti Lauraga. me oleme nüüd äh, nii-öelda kohti, kohad vahetanud omavahel, tema oli varem raportöör, mina variraportöör, aga nüüd on see vastupidi. ja ma loodan ja väga julgustav oli kuulda ka komisjoni sõnavõttu, et te võtate arvesse meie ettepanekuid ja te võt-, olete juba arvesse võtnud äh, varemgi parlamendi ettepanekut nende uute suuniste puhul. härra Dominique Martin, mõned kommentaarid vastuseks. muudatusettepanek kolmkümmend üks, äh, mis puudutab suunist kaheksa ja mittediskrimineerimist loomulikult meil on erinevad poliitilised seisukohad, meie seisukoht on äh, kõigile teada, eriti kuna ma olin parlamendi raportöör äh, strateegilise seisukoha osas, mis puudutas mittediskrimineerimist äh, aastal kaks tuhat kuus toona oli samuti probleeme Prantsusmaal aastal kaks tuhat seitse formaalse mittediskrimineerimisega, aga eh, teatud elanikkonnarühma diskrimineerimisega siiski ja ma loodan, et enamus fraktsioone toetavad seda ettepanekut, mis puudutab eh, sisserändajaid, eh, rahvusvähemusi ja teisi haavatavaid rühmasid et neid ei tohi diskrimineerida. nii et see on enamuse põhimõtteline seisukoht ja ma loodan, et see on ka Euroopa Parlamendi seisukoht. pean äh, möönma, et olen otsustanud loobuda oma mandaadist enne selle parlamendi ametiaja lõppu, kuna soovin osaleda Lätis äh, valimistel sel aastal ja selle raportiga hakkab tegelema uus järgmine liige, kes on väga kogenud ja ma loodan, et see jõuab eduka lõpuni ja suur tänu kolleegidele koostöö eest. kas see on ka teie viimane koosolek siin tööhõive komisjonis? järgmisel nädalal olen siin, aga märtsi algusest enam mitte siis me saame järgmisel koosolekul teile veel head aega öelda. on tõesti kahju, et ei saa seda raportit lõpule viia, aga ma saan aru, miks inimesed teevad neid valikuid, mida nad teevad, palju edu valimistel. ja selle raporti osas muudatusettepanekute tähtaeg on kahekümne kaheksas veebruar keskpäeval, nii et kõik, kes soovivad osaleda muudatusettepanekute esitamisel pöörage tähelepanu sellele tähtajale ja kahekümne esimesel, kahekümne teisel märtsil vaatame siin muudatusettepanekud läbi ning kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal aprillil toimub raporti heakskiitmine komisjonis ja siis täiskogu ma usun, et kõik on kursis sellega, et punkt number seitseteist on päevakorrast kustutatud, kuna inimesed, kes tahtsid seda raportit tutvustada, ei saanud vist streigi tõttu siia kohale tulla. endise ametiühingu liikmena Äh, ma saan muidugi aru, aga kahjuna kohale ei jõudnud ja nüüd järgmine koosolek toimub meil kahekümne kuuendal ja kahekümne seitsmendal veebruaril. ja kui äh, muude küsimuste all keegi midagi juurde lisada ei soovi, siis on koosolek sellega lõppenud